tere tulemast äh, eesistujamaale ja ka volinikule ja ma paluksin, et kõik istuvad oma kohtadele. me äh, peame hääletama kell viis, see tähendab, et me peame ajakavast kinni pidama. ja esimene päevakorrapunkt on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine. meil on ühtekokku viiskümmend kolm raportit kuuelt raportöörilt proua Ayala Sender, härra Valli, proua Schmidt, härra Koon, härra Sarvamaa ja proua Tlabajova ja tahaksin tervitada ka äh, Klaus-Heiner Leenet, kontrollikoja esimeest, väga tore, et te olete siin. ja nüüd vaatame ka, kuidas on lugu protokollide kinnitamisega. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad, kas keegi soovib midagi nende kohta öelda, ei soovi, seega on protokoll kinnitatud. ja me saame nüüd minna esimese päevakorrapunkti juurde, mille ma juba välja kuulutasin ja vaatan läbi need viiskümmend kolm äh, raportit ja annan kõigepealt sõna proua Ayala Senderile neljaks minutiks, palun. suur aitäh, president. tervitan äh, ka härra Leenet, kontrollikoja presidenti ning tervitan siin ka äh, nõukogu eesistujat ning loomulikult ka härra Oettingeri. kõigepealt äh, äh, tahaksin öelda, et see on viimane eelarve äh, kasutuse heakskiitmise arutelu enne valimisi selle parlamendi jaoks, see on väga oluline Euroopa eelarve jaoks. praegu on see ka, on ka oluline ajahetk, sest heidame pilgu sellele eh, Äh, äh, kus äh, hetkel, kus meie ees seisavad olulised valimised kahekümne kuuendal mail ning oleme üheskoos palju õppinud, kõik kolm institutsiooni. meie oleme väga kindlakäeliselt jälginud kõiki eelarve kasutuse kinnitusi oleme üritanud välja töötada kõi-, parimad võimalused selleks, et Euroopa eelarve kasutataks seal, kus seda oli otsustatud, kus on, mis on seotud meie väärtuste ja prioriteetidega legaalselt ja eesmärgipõhiselt. tahaksin teid tänada, härra Leene, kes te esindate siin Kontrollikoda Teie panus on eh, olnud tohutult oluline. arvan, et eh, eh, teist korda sellises olukorras, kus DAS ei ole negatiivne ning see annab võimaluse käivitada selline trajektoor, kus saame kodanikele öelda, et kogu see töö oli vaeva väärt, sest suudeti äh, veamäära tohutult vähendada, kuid samas on tõsi ka see, nagu seda ütles Kontrollikoda, nagu oleme seda korduvalt komisjonile öelnud, tekivad uued väljakutsed näiteks finantsinstrumentidega, mis praegusel hetkel on väga mitmekesised, samuti usaldusfondid, mis on samuti uus võimalus tuleviku jaoks samuti puudutab see avalikke hankeid ning äh, ka võimalike tulevikuste probleemidega seos kaitseküsimustest, kliimamuutustega seoses äh, ning teiste probleemidega seoses, mis Euroopa Liitu puudutavad, mis vaevavad meie nutikust ja kindlameelsust äh, tulevikus tegime et kõik selleks, et praegune raport oleks võimalikult hästi arusaadav, et nii saadikukandidaadid kui kodanikud saaksid aru sellest, kus on edusamme tehtud ja kus on ka põhilised probleemid. tegime, lesime otsejuhtimisega, mis kergitab mingit, tekitab mingisuguseid küsimusi ning äh, äh, siin peab äh, nõukogule äh, ütlema seda, et mõningatest suurematest probleemidest on ületatud ning samuti ka kaudne juhtimine, mille osas äh, on teatud probleeme, eriti mis on nendes osas, selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu ameteid äh, ning nende eelarve kasutust. tahaksin öelda ka seda, et äh, pärast eelarvekomisjonis toimunud äh, Ähm, hääletust, millest tänan komisjoni kolleege ning selle juhatust ning ka sekretäriaati, siin on kerkinud kaks äh, äh, küsimust, üks puudutab äh, Olavi negatiivseid kogemusi OMG-ga ning samuti ka eh, komisjoni peasekretäri küsimus, milles eh, räägime kindlasti arutelu vältel ja vastan teie seda puudutavaid küsimusi pärast ar eh, arutelu jooksul. ning järgmisena annan järgmisele raportöörile sõna neljaks minutiks. suur tänu teile, president, sooviksin tänada kõiki kolleege, variraportööre hea koostöö eest, tahaksin tänada komisjoni ja kontrollikoda äh, nende poolt esitatud andmete eest, mis olid väga kasulikud. Euroopa äh, tegevus selleks, et toetada kolmandate riikide arengut, on äärmiselt oluline ning äh, äh, selleks on adekvaatsete andmete esitamine väga oluline, et kontrollida panust ja tulemusi. oluline on see, et Kontrollikoda oma iga-aastases aruandes rõhutanud, et veamääre on äh, Äh, äh, neli koma viis protsenti, see on väga murettekitav, rõhutasime seda ka raportis. ning äh, kõige kõrgema veamääraga operatsioonid on olnud ennetava iseloomuga koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega ning liikmesriigide haruorganisatsioonidega. peame üle vaatama valikusüsteemi ning avaliku hankesüsteemid meil on vaja parandada kontrolli ning samuti ka võtmeindikaatorite väljatöötamist, mis puudutab eh, tegevuse läbiviimiste tulemusi. tahaksin meenutada seda, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal Euroopa Arengufondi osas eh, eraldati kaheksasada kuus miljonit eurot eh, eelarvetoetuseks, meil on vaja kvantifitseeritavaid ka katsutavaid edusamme Eh, vahendite eraldamisel ning konkreetseid samme eh, korruptsiooni ja pettusevastases võitluses. riskitasand eh, on äärmiselt kõrge sellistes operatsioonides, tuleb üle vaadata ka võimalike maksudest kõrvalehiilimist ning samuti ka maksupettuste küsimusi. tuleb nüüd rääkida ka Euroopa usaldusfondidest, mille kas Euroopa on panustanud kolme miljardi euroga neljast. meil on vaja paindlikke, tõhusaid instrumente, mis äh, oleks kergesti kasutatavad ja rangesti kontrollitavad, seda äh, ka tegevuses faasis Eh, samuti on vaja ka eh, tihendada koostööd eh, rahvusvaheliste organisatsioonide ja vabaühendustega. koostöö on väga oluline, kuid samas vahendite eraldamine peab alluma rangele kontrollile. tahaksin rõhutada seda, et Kontrollikoda avaldas hiljuti eriraporti, mis, mille eesmärgiks on, oli Euroopa vabaühenduste finantseerimise rangem äh, ja konkreetsem kontroll, praegune komisjoni te te tegevus ei ole olnud piisavalt äh, tõhus ning menetluse juhtimise osas on tehtud vigu, seda ka info kogumise osas äh, allhankijatele. tahaksin tänada variraportööre, äh, kontro-, Kontrollikoda ning Euroopa Komisjoni, aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna proua Schmidt neljaks minutiks lugupeetud presidendid, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. Euroopa Parlament kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kulutas üks koma üheksa miljardit eurot ja veamäär oli null koma viis nii et teiste kulutuste puhul me sooviks, et see veamäär oleks nii väike, aga me räägime siin administratiivsest eelarvest, nii et veamäär on null koma viis, on ikkagi veel liiga kõrge ümmargune null oleks parem. viimastel kuudel pingutasin palju selleks, et isiklikult üle vaadata kõik erinevad Euroopa Parlamendi eelarve osad. kolleegid olid väga vastutust, vastutulevad, nad väga avatult rääkisid minuga, näitasid dokumente, võisin küsida kõike, mida tahtsin ja mulle jäi ka mulje, et mulle vastati ausalt. muidugi ei ole kõik kuld, mis hiilgab ja nendes valdkondades, kus kõige rohkem on kaebusi kolleegidelt äh,, nagu näiteks toit, hooned ja äh, autojuhid, et siin tõesti on veel väga palju vaja ära teha, aga kui ma räägin siin autojuhtidest, siis see, et me nüüd, meil parlamendis on autojuhid palgal, on juba väga suureks sammuks edasi ma vaatasin, nagu öeldud, neid erinevaid valdkondi läbi ja üheks minu leivanumbriks on eh, parlamendi bürood, mul toetajaid väga palju ei ole, sest kõik leiavad, et need bürood on toredad, minu arvates mitte. ma tõesti leian, et hoonete ülalpidamiskulud ja reisikulud tegelikult ei ole proportsionaalses seoses sellega, palju nendest kasu on. ja ma tõesti tahan, tahaks, et Euroopa Parlamendi bürood ja nende töötajad oleksid kodanikele palju rohkem avatud kui siiamaani ja ma tõesti eeldaks ka, et sotsiaalmeedia kaudu tehtakse rohkem rohkem reklaame, sest me elame praegu sotsiaalmeedia ajastul ja ei piisa sellest, kui me reageerime siin lihtsalt kampaaniatele. infot tuleb edastada niimoodi, et võltsuudistel ei oleks mitte mingit kasvulava enne kui ma hakkan rääkima suurematest probleemsetest valdkondadest, tahan tänada veel kõiki kolleege. siin on näha nende kompromissettepanekute äh, puhul, et töötati konstruktiivselt isegi siis, kui ei oldud ühisel arvamusel. kolm kõige suuremat äh, probleemset valdkonda, nagu peaaegu igal aastal on järgmised, pensionifond. siin tuleks tõesti midagi välja mõelda, sellepärast et see süsteem loodi siis, kui parlamendisaadikutel ei olnud õigust riiklikele pensionitele. ajad on muundunud, nüüd tuleb leida lahendus, selline lahendus, et need saadikud, kes pensionifondi sisse maksid, saaksid oma pensioni kätte kätte, aga samal ajal nii, et see ei oleks kulus kodanikele. nüüd siis ähm, kaks asukohta. Prantsuse kolleegid ei ole valmis sellest rääkima, see nende jaoks olnud suureks probleemiks, aga ma tahaksin välja tuua kulud üle kahekümne ühe miljoni euro aastas ähm, läheb meile maksma, lähevad meile maksma kaks asukohta ja ma ei taha CO kahe heitmetest üldse mitte rääkida. kolmandaks äh, üldkuluhüvitis ähm, see mm, hüvitiste, hüvitiste, hüvitis, isegi kui minu arvamust ei jagata, tuleb siiski tunnistada, et tegemist ei ole siin mingi poliitilise taskurahaga. kokkuvõttes on aga töö olnud huvitav ja hästi tehtud ja ma olen täiesti veendunud, et parlamendi eelarve anta, eelarve täitmisele antakse kinnitus järgmisena härra Koon, palun, raportöörina neli minutit. aitäh, president, äh, volinik, äh, president Leene, kallid kolleegid teiste institutsioonide eelarve täitmine kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli rahuldav, oli väga vähe probleeme. selle kõrval on meil aga teatud aspekte personali juhtimise ja administratiivse poole peal, mida tuli uurida. minu jaoks raportöörina oli väga tähtis vaadata töötingimusi, eriti kui mõtleme selle peale, et tööd on üha rohkem, et meil on vaja tagada meeste ja naiste võrdõiguslikkus ja samamoodi tuleb võidelda ka kiusamise vastu töökohal mul on sellepärast väga hea meel, et väga paljud parlamendi soovitused eelmisest äh, eelarve täitmise kinnituse menetlusest äh, le on leidnud äh, kuulmist ja et äh, personali ja administratiivse valdkonna puhul on tehtud väga palju parandusi. näiteks välisteenistuse puhul on teinud Äh, äh, on väga palju tehtud just kulude kokkuhoidmisel, edusamme, on väga palju koolitatud IT-süsteeme välja arendatud ja nii edasi. mul on väga hea meel, et tehakse koostööd riiklike delegatsioonidega väljaspool Euroopa Liitu. majandus- ja sotsiaalkomitee ja regionaalkomitee saavad näidata, et nad on suurepäraselt hallanud ja näiteks hoonete ja tõlketeenuste kokkutõmbamiste puhul on väga palju kokku hoitud. aga samal ajal on väga vähe investeeritud, eriti just IT-süsteemidesse. ma tõesti leian, et kaks nimetatud institutsiooni peaksid tegema koostööd, kuid nõuda, et nende eelarveid tuleks kärpida, see läheb liiga kaugele Euroopa ombudsman on kodanike jaoks väga tähtis isik, ta töötab väga hästi, hoolimata sellest, et tal on väga palju tööd ja ta teeb seda tõhusalt, kuid mul on jäänud mulje, et kärpepotentsiaal on saavutatud ja keskpikas perspektiivis on tegelikult tal vaja rohkem vahendeid. Euroopa Kohus vastavalt Kontrollikoja ja parlamendi soovitustele on väga palju pingutanud selleks, et kiirendada oma tööd seega on nüüd uus juhtumite läbivaatamise süsteem sisse viidud ja mul on selle üle väga hea meel. nüüd on siin tehtud ka kohtureform, meil on kaks korda nii palju kohtunikke ja seega ka üha rohkem juhtumeid, mida arutada ja seega peame selle küsimusega tegelema edasi ka tulevikus. kontrollikoda on eelarve täitmise kinnitamise puhul meie jaoks ülitähtis partner ja annab alati oma väärtusliku panuse. kommunikatsioon kodanikega sotsiaalse meedia kaudu ja ka pressi ligikaud on märkimisväärne andmekaitse inspektor on ka samamoodi institutsioon, mis muudkui kasvab ja seda ka sellepärast, et just andmekaitse valdkonnas on väga palju uusi seaduseid vastu võetud. kõikide nende positiivsete sündmuste kõrval on meil aga siiski ka teatud probleemseid juhtumeid nõukogu ikka veel ei ole tunnistanud, et meie oleme need, kes eelarve täitmise kinnitamise annavad, nad ei ole nõus meile infot andma, töötame välja uut kokkulepet nõukoguga, kuid kompromissi praegu silmapiiril ei äh, paista ja sellepärast ma olen teinud ettepaneku, et lükkame edasi eelarve täitmise kinnitamise, lootes, et tulevikus lähevad asjad paremaks. regioonide komitee puhul on probleemiks siin, et juba aastaid käib äh, Äh, tüli ühe kunagise töötajaga, kes oli kaasatud äh, ähm, põhjendamatutesse kulutustesse. kolleeg Klintsiga nõuame, et äh, alustataks leppemenetlust ja tegelikult enamus regioonide komitees toetab ka seda ja me loodame, et leppemenetlusest on mingit kasu. majandus- ja sotsiaalkomitees on teatud juhtumeid millega pöörduti meie poole. me peame üksikjuhtumeid läbi vaatama, seda peavad tegema näiteks ombudsman ja teised kodanike õigustest vastutavad institutsioonid, kuid samal päeval peame me nõudma seda, et menetlusi ja reegleid parandatakse. sotsiaaldemokraatlik fraktsioon eh, toetab nullsallivust kiusamise puhul siin äh, äh, kontrollikoja puhul oli ka suur probleem ühe isikuga just lähetuskulude ja autokasutusega ja siin on tõesti ka jälle väga tähtis, et täpsemalt äh, registreeritakse erinevaid sõite ja eelarve kontrolli komisjon kindlasti pöörab ka tulevikus sellele kõigele tähelepanu kolleegid, ma palun, et te peaksite kinni oma kõneajast, sellepärast et kell viis algab meil hääletus, nii et, et palun pidage kinni oma kõneajast ja järgmisena saab sõna härra Sarvamaa neljaks minutiks. aitäh, lugupeetud Kontrollikoja president härra Leene, volinik Oettinger, nõukogu esitaja proua Tšamba, lugupeetud parlamendisaadikud. kõigepealt tahaksin ma tänada Kontrollikoda, komisjoni Accessist võrgustikku ja parlamendi personali, sealhulgas ka sekretäriaati ja meie kontoreid, väga väärtuslikku tööd, mida nad tegid selle eelarve täitmise kinnitamise menetluse käigus. detsentraliseeritud ametid on liikmesriikides väga nähtavad ning neil on otsene mõju inimeste äh, igapäevaelule seetõttu me tervitame seda üldist äh, positiivset tulemust, mis tuli välja Kontrollikoja auditist siis detsentraliseeritud ametite kohta. kontrollikoda äh, äh, avaldas kvalifitseerimata arvamuse vahendite kasutamise kohta, samuti nende kas-, vahendite kasutamise seaduspärasuse kohta aastal kaks tuhat seitseteist välja arvatud maksed, mis puudutasid asüüli- ja varjupaiga tugiametit. meil on väga kahju, et Kontrollikoda seal tegi negatiivse arvamuse asjaolud, mis selle negatiivse arvamuseni viisid, olid peamiselt seotud sellega, et maksed ei vastanud avalike hangete ja värbamismenetluste reeglitele me tunnistame, et ähm, EASO on seadnud endale uued ambitsioonikad eesmärgid ja me kutsume uut juhtkonda äh, jätkama neid läbipaistvaid jõupingutusi selleks, et oleks aruandekohustuslikum, läbipaistvam ja vastutustundlikum juhtimine ja menetlused. seetõttu tegime me ettepaneku äh, kiita äh, kõikide asutuste eelarve äh, täitmine heaks, välja arvatud asüüli ja varjupaiga tugi, tugiamet, teeme ettepaneku täitmise kinnitamine edasi lükata ja tahaksin teha ka mõned äh, horisontaalsed märkused. kõigepealt me kutsume kõiki ameteid üles täiendavalt ellu rakendama äh, tulemustepõhist eelarvestamist Äh, kasutama ja välja töötama tõhusamaid indikaatoreid selleks, et hinnata tegelikke tulemusi ja järjekindlalt äh, üritada leida kõige tõhusamaid viise lisandväärtuse pakkumiseks. teiseks kutsume komisjoni võrgustikke ja ameteid üles tegema koostööd ja andma äh, konstruktiivset äh, tagasisidet äh, uue finantsraamistiku kohta ja samuti püüda leida uusi rahastamisvahendeid ametite jaoks. me kutsume Kontrollikoda ja komisjoni üles paika panema äh, valemid kasutamata jäetud kulutuste kohta ja selgeid suuniseid, kuidas sellest tuleb eelarves aru anda samuti kutsume komisjoni eelseisvatel aastatel automaatselt andma siis äh, kolmekümne kahele detsentraliseeritud ametile äh, personali ja vahendeid. ja me oleme mures teatud ametite tõhususe üle ja samuti puuduste üle äh, hanke, hangete vallas. ja kahjuks on era in, audiitorite kaasamine suurendanud halduskoormust nendele ametitele. ametid teevad väga suurt tööd selleks, et huvikonflikte vältida. rikkumistest teavitajate kaitsmine on äärmiselt oluline selleks, et puudustest selles valdkonnas üle saada ja lõpetuseks me leiame, et eelarve eh, tule, täitmine tuleb heaks kiita järgmisel aastal pärast seda eelarve täitmist. jääme ootama tänaseid arutelusid isegi eh, eriti arvestades, et me oleme saanud nüüd eh, selle arutelu normaalsele kellaajale, tavaliselt toimub see ikka alati öösiti aitäh, eh, me ei näe küll seda, et väljas on veel valge, aga proua Ljavalova järgmisena pane předsedající pane komisaři eh, pane prezidenti. aitäh lugupeetud eh, volinik lugupeetud kontrollikoja president eh, tahaksin tänada oma kolleege komisjoni esindajaid kontrollikoja esindajaid ja ühisettevõtete esindajaid mul on väga hea meel et meil õnnestus äh, hinnata kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tehtud ja mitte ainult eelarve aspektist, vaid ka tegelike tulemuste aspektist. ma hindan äh, meie koostööd väga kõrgelt äh, ühisettevõtete tegevuse hindamine on väga oluline, sellepärast et nad mõjutavad inimeste igapäevaelu Äh, sõltumata sellest, äh, kas tegemist on Euroopa Liidu eelarvest vahendite kulutamisega või erakapitali kasutamisega või äh, teadus- ja arendustegevusega. ühisettevõtete kogu eelarve aastal kaks tuhat seitsekümmend olid kaheksakümmend koma üks miljonit eurot, mis on kaks protsenti kogu Euroopa Liidu eelarves ja nad Nad andsid tööd seitsmesajale inimesele, kes tegelevad siis teadusuuringute ja arendustegevusega selleks, et parandada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ja tulla toime suurte väljakutsetega, mis meie ühiskonna ees seisavad. Need ühisettevõtted on tõesti väga olulised sidemete loomisel strateegiliste partneritega ja pikaajaliste koostöövõrgustike loomisel. erasektori kaasamine nendesse ettevõtetesse on väga tõhus viis Euroopa teadusuuringute tehingute arendamiseks, ühisettevõtted et näitavad, et kui me kasutame mitte üksnes Euroopa Liidu raha, vaid ka erasektori raha ja kodanike teadmisi ja oskusi, siis niimoodi saab Euroopa Liit suuremaks ja olulisemaks tegijaks teadusuuringute vallas väga oluline on ka VKE-de kaasamine, mul on väga hea meel, et need ühisettevõtted toetavad sellist lähenemist ja ma loodan, et VKE-d on tulevikus üha rohkem teadus- ja arendustegevusse kaasatud. positiivne on ka see, et Horisont kaks tuhat kakskümmend Äh, äh, sisaldab seekord ka olu-, olulisi äh, tulemuste indikaatoreid ja tahaksin avaldada tunnustust ühisettevõtetele, sest et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on enamus neist suutnud neid indikaatoreid täita või isegi ületada. ühisettevõtete tõhusus näitab ka asjaolu, et halduskulusid jäävad alla viie protsendi ja see näitab, et organisatoorne struktuur on väga tõhus enamik äh, pakkumisi viidi läbi äh, ettenähtud tähtaja jooksul ja samuti vahendite väljamaksmise periood oli palju lühem kui lubatud. ITER ja äh, termotuumaenergia arendamise ühisettevõtte seisukohalt tahaksin öelda, et see ühisettevõte on saavutanud seitse üheksast suurest eesmärgist, mis äh, ITER-i nõukogu kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal seadis ja äh, kõik väga olulised eesmärgid on saavutatud, ainult Exceli ühisettevõtte puhul äh, avaldas siis Kontrollikoda kvalifitseeritud raporti ja see oli osaliselt seotud ka äh, varasema ühisettevõttega Enia ja Artemisega ja see puudutab siis varasemaid projekte. Äh, tahaksin veel kord tänada kõiki neid inimesi, kes selles protsessis osalesid ja tahaksin avaldada tunnustust ühisettevõtetele saavutatud tulemuste eest Ähm, ja eelarve kontrolli komisjonis me otsustasime ühehäälselt, et tuleks kõigi ühisettevõtete eelarve täitmise kinnitamine heaks kiita. nõukogu nüüd järgmisena. aitäh, lugupeetud president üks hetk, härra minister, ma paluksin, et külalised äh, rõdul, nad on küll väga teretulnud, aga palun olge vaikselt. härra minister, ma vabandan. Äh, mul on väga hea meel osaleda täna sellel arutelul, mis käsitleb Euroopa Liidu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisest ja see menetlus on ette nähtud siis aluslepingute artiklis kakssada, kakssada üheksa. nõukogu arvates on eelarve täitmisele heakskiidu andmine väga oluline, väga oluline on, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse reeglipäraselt ja et kulud äh, järgivad usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid. kahekümnendal veebruaril minu kolleeg, kes on Rumeenia alaline esindaja Euroopa Liidu juures, tutvustas eelarve kontrolli komisjonile eh, nõukogu soovitusi kiita heaks komisjoni eelarve täitmise kinnitamine. täna toimub siin ka hääletus ja ma loodan, et see toetab seda hääletust, mis toi-, toimus eelarve kontrolli komisjonis ja komisjoni eelarve täitmine kiidetakse head nõukogu tervitab ka seda, et teist korda järjest on äh, Kontrollikoda andnud kvalifitseeritud arvamuse maksete äh, seaduslikkuse ja reegli korrapärasuse kohta olukord on paranenud võrreldes sellega, mida äh, Kontrollikoda on tõhe, tõdenud varasematel aastal aga me kahetseme et, et kaks koma neli protsenti äh, veamäär on e-, endiselt äh, üle kahe protsendi, mida me soovime. ja nõukogu kordab seetõttu oma soovi, et äh, finantsjuhtimissüsteem muutuks veelgi tõhusamaks ja et veamäär kõikides poliitikavaldkondades väheneks. daamid ja härrad, kaks tuhat seitseteist oli eriline aasta, mitte ainult sellepärast, et see on äh, mitmeaastase finantsraamistiku keskel, vaid ka sellepärast, et toimusid äh, muudatused ka äh, kinnituste andmise ja kontrolli raamistikus ja see oli eriti oluline ühtekuuluvusvallas, kus kontrollikoda võttis kasutusele uue lähenemise. esmakordselt kontrolliti siis kinnituste pakette, mis liikmesriigid olid selle programmeerimisperioodi kohta esitanud. kuna Euroopa Liidu eelarvevahendite kasutamine on äh, süstemaatiliselt paranenud äh, viimastel aastatel ja äh, ja juba neljateistkümnendat aastat järjest, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal veamäär vähenes. liikmesriigid on täiustanud oma juhtimis- ja kontrollisüsteemi ja see hea töö peab jätkuma. loomulikult saab asju alati veelgi paremini teha, iseäranis investeerimispõhised maksed, seal on endiselt veamäär kõige kõrgem Äh, reeglid on endiselt veel väga keerulised, äh, toetuste saajatel on neid raske järgi, jälgida, äh, kontrollijatel raske kontrollida, meil on vaja lihtsamat reguleerivat raamistikku selleks, et tagada Euroopa Liidu vahendite tõhus ja õige kasutamine nõukogu võtab teadmiseks ka Kontrollikoja soovituse, mis puudutab lihtsustamist ja ratsionaliseerimist strateegiliste raamistike osas, mis on seotud Euroopa Liidu eelarve ellurakendamisega. me tahame hoolitseda selle eest, et eelarve annaks tulemusi, et saavutataks need eesmärgid, mis Euroopa Liit on endale seadnud. Euroopa maksumaksjad peavad nägema, et nende raha ei ole raisatud ja et see on kulutatud sellele, mis on nende jaoks oluline ja muudab nende elu paremaks ja seetõttu toetab äh, nõukogu äh, kontrollikoja soovitust, et peaks ratsionaliseerima äh, tulemuste näitajaid ja pöörama erilist tähelepanu just nimelt poliitika eesmärkide saavutamisele seoses teatud projektidega. me peame tulemuste osas aruandekohustuslikkust parandama, parandama selgust, läbipaistvust me peame pöörama tähelepanu tulemustele, aga see ei tähenda seda, et Kontrollikoda ei peaks jätkama oma tööd ja veamäära hindama kõigi kulutuste valdkonnas. nii selle mitmeaastase finantsraamistiku kui järgmise jooksul see on eriti oluline rubriigis kolm ja neljandas äh, globaalne Euroopa, kus kulutused on üha kasvava poliitilise tähtsusega. Äh, tulles tagasi Euroopa Liidu raha kasutamise juurde, siis nõukogul on siin põhjust muretsemiseks. on äh, väga palju ähm, vahenditega katmata kohustusi ning ähm, väga palju on ka selliseid juhuslikke kulutusi. nõukogu tahab, et äh, meil oleks võimalik äh, saada rohkem ülevaadet oma kohustuste kohta, Euroopa Liidu rahastamisvahendite kohta me peame hoolitsema Euroopa Liidu rahastamise läbipaistvuse ja usaldusväärsuse ja näib, et parlament ja äh, nõukogu jagavad seda äh, seisukohta. me tervitame neid äh, samme paremuse poole, mis on toimunud. me tahame, et liikmesriikide komisjoni ja kontrollikoja hea töö jätkuks ja paraneks veelgi me peame saatma Euroopa kodanikele ja maksumaksjatele selge signaali, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse vastutustundlikult ja aruande, aruandekohustuslikult. tänan tähelepanu eest. aitäh ja nüüd annan sõna volinik Oettingerile, palun. lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, raportöörid ja rahvasaadikud lugupeetud Euroopa Kontrollikoja president, nõukogu esindaja, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt suur-suur tänu kõigile, kes lõid kaasa selles konstruktiivses eelarve täitmise kinnitamise menetluses. eelkõige proua Ayala Sender ja tema kolleegid eelarve kontrolli komisjonist. Teie raport on lugemist väärt, kompetentne ja asjalik samamoodi suur aitäh kontrollikojale, mis on meie jaoks alaline kriitiline nõunik ja kontrollikoja nõunik, nõuanded on meie jaoks väga tähtsad, peame nendest kinni ning äh, oma töös lähtume ka sellest. kaks tuhat seitseteist kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve on selline, mille puhul veel see amet, see parlamendi koosseis sellele kinnituse annab ja sellepärast suur tänu ka proua Kresslele, eelarve kontrolli komisjoni esimehena, kes on siin ka väga palju panustanud äh, meie töösse mis me siis viimase viie aasta jooksul oleme teinud? oleme oma eelarvestamist väga palju parandanud, operatiivselt äh, komisjon ja kriitiliste eesmärkidega nõukogu, parlament ja kontrollikoda. samamoodi, me oleme üha rohkem tulemuse pannud kõige tähtsamaks eesmärgiks äh, väiksemate vahenditega oleme me siiski pidanud kinni prioriteetidest ja loonud lisandväärtust. ja lisandväärtus on ka meie tulevaste programmide jaoks väga tähtis. me üritasime eeskirju lihtsustada ja kõikidele lõplikele kasusaajatele elu lihtsamaks muuta taotluste tegemisel. siin on lihtsustatud kulumenetlused nähtud ja seega tegelikult ka eelarve täitmise kinnitamine muutus väga palju lihtsamaks. proua Kressle nõupidamistel panustas siin väga palju siis need lihtsustatud programmid järgmise programmiperioodi ajal Need peaksid muutuma väga tähtsaks. eelarvestamist parandasime ja veamäär on nüüd peaaegu kaks korda väiksem kui varem, kaks koma neli protsenti nüüd ja me pingutame ka edaspidi selleks, et seda veamäära veelgi vähendada ja selle kaudu siis ka maksumaksjate huvisid kaitsta. me parandasime eelarvekaitset, meil on äh, jäigem raamistik, ennetamaks probleeme ja tegemaks korrektuure. me oleme ka kontrollisüsteeme parandanud me oleme liikmesriikide haldusasutuste tööd parandanud selleks, et me saaksime nende tööd kasutada oma töö alusena. viimasel kahel aastal Kontrollikoda ei ole enam andnud negatiivset arvamust ja see kõik näitab, et tegelikult on olukord väga palju paranenud. ka oma aruandlust oleme parandanud meil on siin äh, finantsaruannete pakett, äh, siis dokumendid programmide tulemuste kohta ja ka eelarve kaitsmise kohta ning see on olnud teie jaoks väga tähtis alus eelarve täitmise kinnitamisel. Teie ja Kontrollikoja soovitused on komisjoni äh, soovitustes järgmiseks eelarveaastaks juba sees tuleb hoolitseda selle eest, et maksumaksja raha kasutatakse korralikult ja et kodanike jaoks tekib lisandväärtus see on meie töö aluseks. praegustel läbirääkimistel järgmise programmiperioodi üle on juba tehtud ka otsustavaid samme selles suunas. nüüd kaks tuhat seitseteist aasta eelarve. Teie raport, daamid ja härrad, toob välja väga selge pildi positiivsetest arengutest Euroopa Liidu eelarve kohta me soovime veelgi rohkem kodanikele näidata, millist lisandväärtust on võimalik äh, saavutada kõikide jaoks Euroopas Euroopa Liidu eelarve kaudu. eelarve on suhteliselt väike, aga väga tõhus me loome siin lisandväärtust äh, valdkondades, äh, kus liikmesriigid seda üksi kas üldse teha ei saaks või see läheks väga palju maksma. piiriülene taristuvõrgustik, Äh, raudteed, maanteed, digitaalsed teed on siia kaasatud, inimeste töötingimuste parandamine, energiavarustuskindlus, siseturg, digitaalne siseturg, teadustöö, eriti just suured teadustööprojektid, VKE-de toetamine. Need on kõik programmid, kus Euroopa Liidu tasandil on võimalik lisandväärtust luua Teie raportis tuuakse välja ka valdkondi, kus oleks vaja teha parandusi. paari nendest tahaksin kommenteerida. esimene punkt, Euroopa vahendite kasutamine kaks tuhat neliteist, viisteist, kuusteist aasta programmiperioodi alguses kasutati ära väga vähe vahendeid taotlusi oli vähe. nüüd viimastel aastatel on taotluste arv suurenenud ja sellel aastal saame me juba rääkida plaanipärasest rütmist. me anname endast kõik selleks, et kaks tuhat kakskümmend üks ja kaks tuhat kakskümmend kaks midagi sarnast ei korduks. me lihtsustame menetlust ja üritame ka mitmeaastast finantsraamistikku varem vastu võtta just selle nimel. me soovime maksumaksja raha kasutada hästi ning seejuures on eelarve tulemusraamistik väga tähtis. OECD on seda ka juba äh, mitmeid kordi kinnitanud. me pakume välja veelgi parandusettepanekuid mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. me peame tulemusindikaatoreid kasutama ja seega ka oleme me siis võimelised tõendama tulemuslikkust veamäär. me anname endast kõik selleks, et veamäär veelgi väheneks. pärast programmide läbiviimist ja pärast kõiki kontrolle on meil nüüd veamäär, mis on alla kahe protsendi. ja see tulemus on siis aastast kaks tuhat seitseteist ja see number on siis ka meil orientiiriks järgmiste aastate eelarve täitmisel huvikonfliktid. austan parlamenti, eriti just eelarve kontrolli komisjoni ja kiidan seda, et äh, huvikonfliktide sätete rangemaks muutmist nad toetasid ja aitasid meid suisa selles töös. me oleme välja töötanud samme selleks, et liikmesriike aidata huvikonfliktide sätet kokkuleppe rakendamisel uuel programmiperioodil ja kontrollide proportsionaalsust Äh, aitame me siis samamoodi liikmesriikidega paika panna. aprillikuuks on meil ette nähtud suur konverents koos liikmesriikide ametivõimudega selleks, et rääkida konkreetsetest meetmetest, mida tuleb kasutada huvikonfliktide puhul ja samamoodi soovime siis rääkida ka parimatest kogemustest liikmesriikidega. ka parlament on kutsutud sellele konverentsile ja võib samamoodi anda ka oma aktiivse panuse nagu te teate, daamid ja härrad, komisjon kontrollib kaebusi, mis puudutavad äh, Tšehhi Vabariigi huvikonflikte. me tõesti väga täpselt kontrollime neid kaebusi ja tahan teile öelda, et on tähtis, et enne kaksteist augustit eelmisel aastal rakendunud eelarvemäärust olid meil teistsugused sätted kui pärast teist augustit. me kontrollime aga mõlemat äh, ajaperioodi kuni teise augustini ja pärast teist augustit. jaanuarikuus alustasime seda tööd, hakkasime läbi viima auditeid koos ekspertidega erinevatest peadirektoraatidest ja need auditid käivad ikka veel. me tahame sel-, välja selgitada, kas äh, maksude tegemistel teatud, maksete tegemisel teatud ettevõtetele aastatel kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kaheksateist oli tegemist huvikonfliktiga. mis puudutab äh, aega pärast teist augustit kaks tuhat kaheksateist, palusime me Tšehhi peaministril meile kirjalikult äh, selgitada, milliseid meetmeid tema ja tema valitsus on välja töötanud selleks, et huvide konflikti ennetada, juba eelnevalt välistada ja milliseid meetmeid rikkumiste puhul kavatsetakse kasutada. siiamaani me vastust saanud ei ole. nüüd äh, need meetmed, mida valitsus tahab äh, välja äh, töötada selleks puhuks, kui on tegemist objektiivse huvikonfliktiga. valitsusjuht teatas meile, et ta Sotsiaalinvesteerimisfondi nõukogus annab oma äh, Äh, koha tagasi ja äh, komisjon kavatseb selle kirja täpselt üle vaadata, sealt oma järeldused teha komisjon on praegusel hetkel ennetava meetmena öelnud, et äh, tõuke investeerimisfondidest praegusel hetkel ei tehta võtta väljamakseid Agroferi ettevõtetele või teistele selle konsortsiumiga seotud ettevõtetele, niikaua kuni olukord on selge. Tšehhi ametivõimudele on see info edastatud ja me väga täpselt kontrollime äh, abikõlbulikkust, see on meede äh, kaitsmaks Euroopa Liidu eelarvet. on väga tähtis järjekindlalt ja objektiivselt oma tööd teha ning äh, Tšehhi ametivõimude äh, vastus äh, äh, küsimuse kohta, kas tuleb korrigeerida makseid või mitte, selle puhul me ei tohiks midagi otsustada lihtsalt eelarvamuste najal. kontrollitavatel peab olema õigus ennast kaitsta äh, ja siis äh, nõuda menetlust äh, oma tegevuse kontrollimiseks. kui selgub, et äh, kehtivaid säte, kehtivatest sätetest kinni ei peetud, siis me võtame vastu meetmed eelarve kaitsmiseks ja samamoodi ka korrektiivseid meetmeid minevikus tehtud vigade kohta me informeerime kohe ka parlamenti e, sellest, e, eelmise aasta detsembrikuus täiskogul ma juba ütlesin, et aprillikuus lähen ma eelarve kontrolli komisjoni ette selles küsimuses ja olen seda valmis tegema ka pärast valimisi, näiteks juulis, septembris või oktoobrikuus. võin teiega rääkida kõikidest meie auditistest ja sel, nendest tehtavatest järeldustest. ja kõik need auditid kõigepealt e, edastan siis ka teile nüüd järgmine küsimus. Äh, kõrgetele ametipostidele nimetamine viimastel aastatel, ka seda mainitakse siin raportis septembrikuus toimus meil läbirääkimiste voor kõikide institutsioonidega. Euroopa Liidu institutsioonide esindajad tõid välja, kuidas nende menetlused käivad ja neil oli võimalik ka võrrelda neid menetlusi, seega ühesõnaga kogemusi vahetada. kõikide institutsioonide eesmärgiks on just kvalifikatsioonivõimete ja kogemuste najal vastu võtta komp- äh, või tööle panna, tööle võtta kompetentseid isikuid. komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine on eriti huvitav punkt teie jaoks selles raportis. pära-, sellest äh, ametisse nimetamisest saati on äh, parlament teinud väga palju avaldusi selle kohta ja on esitatud ka väga palju küsimusi Euroopa ombudsmanile. komisjon on teinud siin koostööd täielikult ning üritanud kõikidele äh, küsimustele põhjalikult ja korrektselt vastata ning samamoodi anda juurdepääs kõikidele dokumentidele. mina leian, et ametisse nimetamine vastas komisjoni personali eeskirjadele ja kõikidele kehtivatele seadusesätetele. peasekretär viib oma tööd läbi vastavalt sätetele ja teeb seda ka tulevikus. president ja kõik volinikud usaldavad täielikult peasekretäri. peasekretäril on kõ-, kõik, kogu vajalik kvalifikatsioon ja ka nõutud kogemus selle ülesande täitmiseks. meil ei ole mitte mingit kavatsust seda öö, äh, otsust üle vaadata või ümber pöörata. eelmise aasta aprillikuus siin kojas ju öeldi, et tegemist on ame-, et ametisse nimetamisi ei ole võimalik enam tagasi pöörata. ma saan teie küsimustest aru läbipaistvuse, õigluse, võrdsete võimaluste põhimõtted on ka minu jaoks tähtsad ja selles mõttes äh, paari päeva pärast äh, kuulutame välja uued kõrged ametikohad ja ma olen veendunud, et komisjoni praegused menetlused põhinevad personali eeskirjal ja on ka korralikuks raamistikuks personali väljavalimisel ja inimeste kõrgetesse ametikohtadesse nimetamisel veel üks lause ka e EMG juhtum, mida proua Ayala Sender mainis minevikus tegime koostööd EMG-ga selleks, et arengupoliitika projekte ellu viia. nagu eelarve kontrolli komisjoni aruteludest eel-, viimastel aastatel teate, komisjon on EMG puhul võidelnud selle eest, et talle antakse rahvusvahelise organisatsiooni staatus erinevad kohtud ja Euroopa Komisjon aga ei kinnitanud, Euroopa Kohus ei kinnitanud komisjoni arvamust. seega peab komisjon need nüüd kinni pidama kohtuotsusest, välja maksmata maksed EMG-le ähm, vaatame üle ja täpselt samamoodi vaatame ka, kas meil on võimalik tulevikus selle organisatsiooniga koostööd jätkata. daamid ja härrad, teie olete viimastel aastatel võidelnud teie vastu võetud eelarve korrektse täitmise eest. olete vaadanud, mida on saadud, mida antud ja aidanud võidelda pettuste vastu. Teie raportis on konkreetsed nõudmised ja komisjon võtab neid nõudmisi väga tõsiselt. eelarve kontrolli komisjonile annan aru komisjoni järelmeetmete kohta sügisel. Teie töö oli tõhus ja kannab nüüd vilja. aitäh konstruktiivse koostöö eest! ja kuna see on viimane võimalus selleks, et äh, rääkida üldse eelarve täitmise kinnitamisest, tahaksin teile öelda, et minu arvates oli meie koostöö õiglane ja kollegiaalne. aitäh selle eest! Oh, uh, aitäh, volinik! aitäh, et avaldasite tunnustust parlamendile, härra Leene, tere tulemast! aitäh, president, lugupeetud daamid ja härrad, rahvasaadikud, lugupeetud volinik Oettinger, lugupeetud nõukogu esindaja kuna enne ametiperioodi lõppu on nüüd see ka nõukogu jaoks viimane kord ja võimalus sõna võtta, tahaksin kõiki kontrollikoja partnereid, eelarve kontrolli esi-, komisjoni, tema esimeest äh, proua Kresslet, raportööre, volinik Oettingeri ja ka nõukogu töörühma juhti tänada suurepärase koostöö eest kogu ametiperioodi ajal ja ka äh, selleaastase eelarve täitmise kinnitamise menetluse ajal. Teie kontroll ei pruugi alati olla nii silmapaistev kui õigusloomeline töö, sest äh, see on äh, üldsuse jaoks huvitavam, aga ma olen veendunud, et väga paljude kodanike jaoks on see sama tähtis. on väga tähtis, et Euroopa Liidu õigustikku rakendataks korrektselt ja maksumaksja raha kasutatakse hästi eelarve täitmise kinnitamise otsused, eh, mille üle hakkab parlament kohe hääletama, ei ole kunagi valgeks tšekiks, puhtaks tšekiks, vaid pigem on pikaajalise protsessiga, eh, mida saadab koostöö. lepingutest tuleb väga selgelt välja komisjon on õiguslikult kohustatud eh, kõiki meetmeid vastu võtma selleks, et parlamenti eelarve täitmise kinnitamisel aidata ja ka anda selgitusi nõukogule selle kohta. ma arvan, et praeguseks teate te väga hästi, milline on meie aastaaruande sisu ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eriaruande sisu. täpselt samamoodi nagu ka kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal andsime me välja piiratud heakskiidu, seda sellepärast, et meie arvates tähendab see seda, et klaas on pooleldi täis, seega on näha positiivset arengut selles suhtes, kuidas komisjon ja liikmesriigid Euroopa Liidu vahendeid haldavad ma tahaksin täna sellepärast keskenduda ainult neljale punktile mis puudutab äh, majanduslikkuse aruannet, siis ma tahaksin Euroopa Parlamenti tänada selle eest, et nad meie eriaruannete soovitustesse suhtusid suures osas positiivselt. ainult niimoodi on võimalik anda panus selleks, et Euroopa poliitikuid ja programm, poliitikaid ja programme parandataks. peale selle ma tahaksin veel ka äh, toonitada, et Euroopa Kontrollikoja personal äh, on valmis andma kõik oma aruanded ka teie valdkonna komisjonidele. pöörduge meie poole, kui teil on vaja selgitusi ja lisainformatsiooni. meie oleme selleks, et teid, parlamendisaadikuid, töös toetada. teiseks, nüüd vahendite sidumine ja välja maksmata arved. Äh, oleme siin nõus parlamendi murega, kui ma eelmise aasta oktoobrikuus teie ees käisin, siis ma tõstatasin selle küsimuse ja lubasin, et me tegeleme selle küsimusega ja uurime. sellepärast on mul väga hea meel teile nüüd öelda, et see analüüs on lõpule viidud ja me võime teile öelda, et see, et kakssada seitsekümmend kuus miljardit äh, maksmata arveid aastal kaks tuhat seitseteist on küsimus, mida on uuritud. Äh, proua Tortelboom, äh, kontrollikoja liige, eelarve ja eelarve kontrolli komisjoni ühisel koosolekul teisel aprillil esitleb teile seda analüüsi. kolmandaks, teie taotlus komisjonile, et välja töötaks äh, meetod veamäära arvutamiseks niimoodi, et see oleks võrreldav ka kontrollikoja omaga ja tähendab seda, et komisjon ja kontrollikoda peavad siin kokkuleppele jõudma. ma tahaksin teile kinnitada, et jagan siin teie arvamust me oleme sõltumatud, aga me oleme komisjoni erinevate teenistustega tihedas äh, kontaktis selleks, et rääkida, millal me seda saame teha. volinik Oettinger võib-olla tahab seda hiljem kommenteerida, aga ma tahaksin praegu talle ja tema meeskonnale äh, kinnitada, et tegelikult äh, koostöö on olnud positiivne, suur tänu selle eest, järgnevatel nädalatel ja kuudel teeme kindlasti veel edusamme. ja see on ka ilmselgelt meie huvides tahaksin siin äh, tulla ka teatud küsimuste juurde, mida nõukogu tõstatab oma soovitustes. jah, muidugi on ka meie eesmärgiks see, et me saaksime võimalikult palju teile edastada informatsiooni võimalikult täpselt, eriti just nendes valdkondades, kus on see tähtis ja kus seda on võimalik ka teha mõistlike kuludega praeguses seisus on meil aruande koostamiseks umbes pool meie ressurssidest, äh, seda on tõesti palju ja mida rohkem me äh, siin materiaalsuse piirini jõuame, seda suuremaks äh, seda suuremad on siin ka ponnistused selleks, et üldse mingeid hinnatavaid ehm, järeldusi teha. me oleme riskianalüüsi parandanud viimastel aastatel ja me oleme keskendunud just nendele valdkondadele, kus riskid on kõige suuremad. samal ajal aga on ka väga tähtis luua eeldused selleks, et üksikasjaliku informatsiooni saaksime kinnitada, kui see tuleb kolmandatest allikatest. me pingutame selleks, et see informatsioon oleks siis ka hea kvaliteediga. üheks näiteks ähm, on siin kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal muudetud äh, lähenemine ühtekuuluvusele. uueks ähm, on siin see, et ähm, kui varem oli kulutuste eest vastutavad organid juba kinnitanud kulutused, siis me saame neid kinnitatud äh, kulutusi oma hinnangutes äh, kasutada. selle uue lähenemisega saame me parlamendile anda võimalikult palju informatsiooni selle kohta, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse ja kuidas käib äh, vahendite haldamine ning samamoodi peaksid siin rohkem vastutama ka raportöörid. samamoodi soovime me ka geograafiliselt paremat analüüsi saada ja täpselt samamoodi vaadata, kuidas erinevaid fonde erinevates piirkondades kasutatakse. me kasutame seda lähenemist kõikides Euroopa Liidu eelarve valdkondades, kus seda on võimalik teha kulutõhusalt ja kus tulemused on siis ka usaldusväärsed. neljandaks olen täiesti nõus sellega, et tuleb teha koostööd Euroopa Keskpangaga, nii nagu te ütlete seda ka oma resolutsioonis. mis puudutab juurdepääsu Euroopa Keskpanga dokumentidele, selleks, et me saaksime oma analüüse läbi viia siis äh, siiamaani, siis nüüd saame me öelda, et tegelikult meie koostöö õhustik on paranenud. tundub, et Keskpank on nüüd ka lõpuks huvitatud konstruktiivsest dialoogist ja on nõus ka vastastikuse mõistmise memorandumile alla kirjutama. oleme seda juba üle aasta palunud ja tegelikult äh, see on kõik toimunud ka ainult tänu teie parlamendi toetusele me tahame nüüd läbirääkimised võimalikult kiiresti käima lükata, selleks et veel enne suvepuhku, puhkust see menetlus lõpetada. ma kutsun aga teid üles, palun jälgige seda menetlust ja kui vaja, siis ka järgmise ametiperioodi ajal võtke vastu õigusloomelisi sätteid, juhul kui Euroopa Keskpangaga dialoog äh, mõistlikul ajal mingit tulemust ei too ja kui pankade järeldusvalve puhul Keskpank siiski meie järelevalve volitusi soovib piirata. daamid ja härrad, viimane punkt Euroopa Parlamendi valimiskampaania äh, vähemalt kahekümne seitsmes liikmesriigis algab juba paari nädala pärast ja kes teab, võib-olla on tegemist kõige tähtsamate valimistega, tahaksin ma kõikidele Euroopa Parlamendi saadikutele südamele panna, et meie sõltumatut kontrollitööd, äh, mida me teile objektiivselt ka pakume, Äh, kasutada. me oleme siin väga palju arvamusi avaldanud ka veebruarikuus koos äh, lühitutvustustega ja samamoodi oleme koostanud ka oma arvamuse tulevase mitmeaastase finantsraamistiku ja programmide kohta. kasutage seda materjali. kuid äh, Kontrollikoja vaatab aastaaruandes ka tagasi, meil on väga palju erinevaid eriaruandeid, kus tuuakse välja nii kriitikat kui ka edulugusid Äh, kontrollijatena ei ole meie jaoks äh, kõige tähtsam see, et me siin kedagi tutistaks. me tahame pigem konstruktiivselt olukorda parandada just nendes valdkondades, kus meie arvates äh, on see vajalik ja mõistlik. aitäh teile! aitäh! ma tahaksin teile öelda, et me oleme jäänud ajakavast maha nende pikkade sõnavõttude tõttu ja seetõttu ma ei saa enam üles näidata mingit sallivust nende suhtes, kes oma kõneaega üle, ületavad. nii et, et nüüd saab sõna siis proua eh, Niina Gill Ahveti komisjoni nimel. aitäh, president, lugupeetud volinik ja väga hea meel näha endist kolleegi härra Leenet. Eh, eh, hakkan rääkima